kogul ei ole olnud võimalik arutleda Ungari vast vastu võetud põhiseaduse teemadel. La parola quindi alla commissaria Reding. sõna on nüüd volinik Redingul